kaheksandal oktoobril toimunud ülemkogu kohtumist ja selle, sellel toimuvat. koordinaatorite koosolekul otsustasime me teemat arutada ka edaspidi, kuna tegemist on väga olulise teemaga ning me ei tahaks kiirustada Martines, kes on parlamendi asepresident, äh, osales sellel kohtumisel ning me arutame antud teemat järgmisel koosolekul. nagu öeldud, kahekümne kaheksandal äh, oktoobril eesistuja Šastel saatis presidendile eh, parlamendi presidendile Puusekile ühe kirja ning mina sain sellest eh, koopia. see puud-, kiri puudutas komisjoni ja eh, parlamendi koostööd normaalselt institutsionaalse tasakaalu jälgimine on väga tähtis ja nõukogu on valmis isegi kohtusse minema, kui vaja. tegemist on ennetava meetmega ja see ei tähenda sugugi, et me ootame nüüd ära ja laseme sellel asjal lagerdada kahekümne üheksandal oktoobril toimus ka kohtumine, kus osalesin mina, proua Kurmai, parlamendiliikmed ja me kohtusime Lõuna-Aafrika Parlamendi kolleegidega. Nad soovisid just meie komisjoni liikmetega kohtuda Euroopa Parlamendi külastamisel ja ma tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid nimetatud kohtumisel. viisteist või kuusteist parlamendiliiget Lõuna-Aafrikast äh, külastas meie parlamendi ja nende põhiseaduskomisjon oli samuti esindatud äh, ning nad soovisid teada, kuidas täitevvõimu järelevalvet teostatakse samuti huvitas neid aluslepingute reform. tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta põhiseadust Lõuna-Aafrikast tuleb iga aasta uuesti läbi vaadata ja seetõttu on neil põhiseaduse reformikomisjon moodustatud. just selle komisjoni liikmed külastasidki Euroopa Parlamenti arvestades võimalikku oma põhiseaduse reformi. arvamuste vahetuse käigus arutasime me põhiseadusliku ja õigussüsteemi ülesehitust, arutasime demokraatliku järelevalve küsimusi. toimus väga huvitav arutelu. ja tegemist on niisuguse olukorraga, kus äh, koordinaatorid andsid meile kasuliku nõu, kuidas kohtuda edaspidi külastavate parlamentide delegatsioonidega. me oleme valmis vastu võtma selliseid delegatsioone, juhul kui nende, need kohtumised ei äh, lange kokku meie töökavaga ja, ja sobivad sellesse. loomulikult me saame ainult piiratud arvul delegatsioone vastu võtta. Need, kes saavad kohtumistel osaleda, loomulikult kohtuvad äh, tavaliselt üks kuni viis inimest, näiteks nii nagu Lõuna-Aafrika puhul. koordinaatorid just seda arutasidki ja esimehe teadet all tahaksin veel öelda, et et ähm, eelmisel koordinaatorite koosolekul jõuti kompromiss kokkuleppele Andrew Duffy raporti osas, mis puudutab valimisprotseduure. see on jällegi üks väga tähtis teema, millega me tegeleme. Andrew Duff äh, koostab uue raporti ja see on ka juba praegu äh, laiali jagatud, aga ainult inglise keeles. niipea kui võimalik, tõlgitakse see dokument ka teistesse keeltesse ja seetõttu arutame me seda raportit alles kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril. sama puudutab ka Andrew Duffy teist dokumenti, mis on pühendatud kuulamiste korraldamise volinike, volinikukandidaatide kuulamiste reeglitele see on jällegi ainult inglise keeles saadaval, varsti valmivad ka tõlked ja siis arutame me seda kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril. kodanikualgatust hakatakse arutama homme. see tähendab seda, et meil on vaja arutada nüüd küsimust, kuidas kodukorra eh, eh, punkti number viiskümmend üks tõlgendada see on palju keerukam, kui see esmapilgul tundub. ma olen oma töödokumendiga teile välja jaganud, loodan, et te olete selle kõik kätte saanud. ja seal on kirjeldatud kõiki neid tehnilisi probleeme, mis tõusetuvad siis, kui on vaja kodukorda tõlgendada, kuidas on vaja siis uue olukorraga kohan-, kohaneda, arvestades nüüd seda, et äh, reeglit viiskümmend üks saab rakendada ainult piiratud juhtudel ja esimene ja, ja, ja me oleme alles esimese lugemise faasis, siis peab ütlema, et äh, meil puudub kogemus. komisjoni esimeeste konverents palus meilt meie seisukohti äh, selle kom-, konverentsi esimehel härra Leenel ja majanduskomisjoni eh, ma-, majanduskomisjonil ja siis härra Leene komisjonil paluti, siis keskkonnakomisjon paluti oma kokkuvõte esitada. ja nüüd härra Lainen. võib-olla ma räägin enne, kui me edasi läheme natukene ka üksikasjadest. nagu te teate, komisjonid teevad õigusloomes koostööd vastavalt artiklitele nelikümmend üheksa, viiskümmend ja viiskümmend üks. nelikümmend üheksa määrab siis äh, juhtkomisjoni, teised komisjonid siis ar koostavad arvamused ja arvamuse koostajad, komisjonid langevad siis punkti nelikümmend üheksa alla, aga number viiskümmend üks ütleb, mida tuleb teha siis, kui on tegemist teemaga, mis läheb mitme komisjoni pädevuse alla. tekib nagu topeltvastutus raporti puhul ja siis on väga keeruline, eh, raportit ei saa ju jagada erinevate komisjonide vahel või siis eh, jagada osadeks, kus üks osa jääb ühe komisjoni, juhtkomisjoni pädevusse ja teised, teised osad jäävad mitme komisjoni pädevusse, seega erinevate komisjonide äh, vahelist vastutust tõlgendatakse vastavalt punktile viiskümmend kõigi nende äh, probleemide tõttu võib vaja minna kodukorra muudatusi ja, ja siis äh, tuleb kuidagi lepitada raportööri ja arvamuste koostajate ülesanded. ei ole. nüüd äh, punkti viiskümmend üks all öeldakse, et kui nelikümmend üheksa üks järgi on tegemist komisjoniga, mis puudutab teemat, mis jääb mitme komisjoni pädevusse. siis on, osutub tähtsaks ka punkt viiskümmend kodukorrast. sest et äh, mõni poliitika puudutab ju erinevaid komisjone, aga võib ka ainult ühte komisjoni puudutada. ja kui on tegemist ainult ühe komisjoniga, siis see ongi see vastutav komisjon. nelikümmend üheksa üks ja viiskümmend sätestavad, et äh, esimeste konverents otsustab äh, et tuleb kasutada ühiseid äh, koosolekuid ja, ja ühine hääletus ning äh, äh, hääletamine toimub ühise juhtimise all, kus osalevad siis mõlema komisjoni esimehed ja korraldatakse ühine hääletamine. ja komisjonid, siis osalevad komisjonid valmistavad need ühiskoosolekud ette ja arvestades, et esimeste konverentsi silmis on ikkagi tegemist väga tähtsa küsimusega, tuleb protseduur lihtsaks jätta. üks või mitu komisjoni moodustavad seega ühiskomisjoni ja raportit käsitletaksegi vastavalt ja meil on Stockholmi programmiga oli meil ka niimoodi. me oleme kõik selle juba läbi elanud, ja see tähendab seda, et üks raport on ja muudatusettepanekud esitatakse ühiselt. komisjonide esimeste konverents on meile esitanud kolm punkti, mida tuleks arutada kõigepealt, kas artiklis viiskümmend üks sätestatud menetluskorda kohaldatakse seadusandliku tava, tavamenetluse kogu seadusandliku menetluse jooksul? teiseks, kas vastutava komisjoni staatusega kaasnevaid õigusi, nagu õigus teha täiskogus muudatusettepanekuid või siis tagasilükkamise ettepanekuid, võivad kasutada ainult need asjaomased komisjonid, kes tegutsevad ühiselt? ja kolmandaks kas komisjonid peavad tegema ühiselt otsuseid selle kohta, kuidas parlament kasutab oma õigusi seoses delegeeritud õigusaktide või rakendusmeetmete eelnõudega? isegi kui need põhinevad õigusaktil, mis on omakorda vastu võetud artiklis viiskümmend üks sätestatud menetluskorras, see tähendab seda, et komitee menetluse küsimused. kindlasti peab siis äh, vale astuma juhtkomisjon. aga kui kaugele ulatub see reegel viiskümmend üks kodukirjast? mis me siis kokkuvõtteks võime öelda, nõustama, kas me vastame nendele küsimustele kirjaga, tõlgendades neid reegleid või selguse mõttes või siis praktilistel põhjustel, võib-olla on vaja teha muudatusettepanek kodukorrale. härra Leene kaalus siin ka lisaprotokolli võimalust või lisavõimalust, aga iseenesest tähendab see ikkagi kodukorra muutust. me võime ju öelda, et viiskümmend üks äh, kehtib ainult esimese lugemus, lugemise käigus. sellel on omad argumendid. viiekümne ühest näiteks räägitakse kaasatud komisjonide ühistegevusest, aga muidu tehakse alati vahet juhtiva komisjoni ja arvamust koostava komisjoni vahel aga on ka teisi artikleid, kus täpselt samamoodi väljendutakse ja alati viidatakse sellele, et e, Euroopa Komisjoni teatised edastatakse alati juhtivale või vastutavale komisjonile. E, võib täiesti õigustatult öelda, et viiskümmend üks on teatud piirangud, aga, aga viiskümmend üks samas äh, sätestab hoopis teistsuguse stsenaariumi ja see tähendab seda, et kaks komisjoni näiteks tegutsevad ühisena. kui see puudutab aga menetluse ühte etappi ainult, mikspärast siis mitte teisi etappe, mikspärast siis näiteks siis kui õigusloomeline, õigusloomelise toimiku edasiandmisega on tegemist. härra Lainen on samuti öelnud, et äh, reegel viiskümmend üks on erandlik ja seda igal pool ei pea rakendama, muidugi on see erandlik, aga need reeglid ka, mis on erandlikud, ka neid tuleb tõlgendada täht-tähelt ja vastavalt nende sisule ja see on täiesti loogiline kui me ütleme, et näiteks kaks ettevõtet otsustavad ühe hoone ehitada koos ja sõlmivad lepingu, et A ja B ehitavad ühe hoone, siis on väga raske, kui, kui lepingu järgi vastutab alumiste korruste eest firma A ja ülemiste korruste eest firma B kui on tegemist erandiga, siis erand kehtib kogu menetluse kohta ja täpselt sama argument kehtib ka reegli viiskümmend üks puhul. nüüd teine küsimus äh, tuleneb rakendamisest. komisjonide töö võib muutuda palju keerulisemaks, kui te, tule, teine lugemine, on vaja tähtaegadest kinni pidada, on vaja läbirääkimisi pidada koostöö kodukirja reegli viiskümmend üks all on siiani kehtinud ainult nende teemade puhul, mille, mille osas on juba esimesel lugemisel kokkulepe saavutatud. seega Libe ja FEM peavad veel koos midagi tegema kui need argumendid jäävad, siis ähm, meil tekib probleeme, peame pigem muutma kodukorda, kui, kui tõlgendama seda. mina ütleksin, et äh, reegel viiskümmend üks kehtib kogu menetluse kohta, aga see on minu seisukoht ainult. kui see kuidagi äh, mõjutab me, teatud menetlusetappe, siis mina arvaksin, et peaks kodukorda muutma. ma olen selle üle pikalt mõelnud. aga nende juriidiliste tõlgenduste puhul ütleksin mina, et nelikümmend üheksa, viiskümmend ja viiskümmend üks puhul on Euroopa Parlament midagi kahe silma vahele jätnud. viiskümmend üks koostati äh, komisjoni esimeste konverentsi töörühma poolt. protokoll, selle töö protokoll on ka olemas. ja nüüd ongi juhtunud, et kahe konkureeriva komisjoni pädevust on peaaegu võimatu kindlaks määrata ning kui tekib probleeme, siis, siis leiti, et on vaja kahe komisjoni töö ühendada. parlament võttis siis selle otsuse vastu, aga unustati ära, et tõesti niisugune jõudude ühendamine saab toimuda ainult äärmiselt oluliste teemade puhul. ja sama, samad tingimused peaksid kehtima nii viiekümne ühe ja viiekümne puhul seetõttu minu meelest on tegemist kahe hüpoteesiga kõigepealt. osa õigusloomelisest ettepanekust jääks ühe komisjoni pädevusse ja teine jääks siis teise komisjoni pädevusse. ja teine hüpotees on see, et pädevusi ei ole võimalik kogu õigusloomelise menetluse ajal jagada nüüd esim-, komisjoni esimeeste konverentsi töörühm on arutanud seda ja ütles, et äh, kuna, äh, kuna teema kaheks jagamine või, või pädevuste jagamine on võimatu, seetõttu tuleb kasutada reeglit viiskümmend üks ja tuleb äh, ühiselt tegutseda, aga kui me vaatame seda ja tegemist on niisuguse õigusloomelise ettepanekuga, mis katab ainult osa teatud komisjoni pädevusest, siis on väga raske sellist ühist tööd organiseerida. kui on niisugune osaline kattumine, siis arvamuse, arvamust koostaval komisjonil on omad kindlad reeglid, mille järgi toimida aga kui on täiesti võimatu õigusakti koostamisel täpselt määratleda, milline on ühe või teise komisjoni vastutus, siis tuleb reegel viiskümmend üks uuesti läbi vaadata ja ära nimetada, et peab olema tegemist eriti tähtsa küsimusega aga muide, selliseid probleeme, kus me erinevate komisjonide vastutusala on raske kindlaks määrata, on, on, tuleb pidevalt ette. ja see tingimus, et dokument või eelnõu peab olema eriliselt tähtis, peab olema kindlasti sätestatud, aga väga raske on määratleda, mis asi on eriliselt tähtis kui eeskirju rakendatakse, siis peaks lihtne olema, kas on vaja selleks kindlaks määrata, kas on vaja reeglit viiskümmend üks või mitte kohaldada. sada üheksakümmend, sada üheksakümmend üks näiteks on olemas või, või oli see kakssada üheksakümmend? vaadake ise järgi. kusagil on öeldud, et äh, esimeste konverents määrab et äh, üks komisjon peab ikkagi võtma kogu vastutuse õigusloomelise ettepaneku eest ning teised saavad ainult arvamusi koostada. asjale võib vaadelda erinevatest vaatenurkadest. tegemist on nagu Gerd Pärtli särgiga seega palun võtke kõiki neid, neid punkte arvesse, kui te oma lõpparvamust välja ütlete. Explanation of the problem and the uh, some proposals for uh, esimest, me oleme väga tänulikud teile nende selgitustest ja välja pakutud lahenduste. mina ise eelistaksin äh, reeglist viiskümmend üks täielikult lahti öelda, see kodukonnast välja jätta, sest otsus korraldada selliseid ühiskomisjoni sündis äh, teatud korra nõrkusest ja selle kasutamine Stockholmi programmi raames on osutunud äärmiselt raskeks ja pole võimaldanud parlamendil tegutseda otsus, otsustavalt ja sidusalt kui aga see peab jääma meie kodukorda, me peame sellega leppima, siis mina nõustun sellega, et seda reeglit peaks kohaldama kogu õigusloomeprotsessi käigus. ja kui me nõustume nende ühiskomisjonide ja nende pädevusega, siis äh, selleks peavad komisjonid omavahel ka kokkuleppele jõudma, võtma siduvad kohustused ja kõik muudatusettepanekud tuleb esitada ühiselt. ja kui mõni komisjon üritab ühisest kokkuleppest taganeda, peaks saama keeleosaliseks. ja kõikidel juhtudel me peaksime üritama lähtuma ka varasema ühiskomisjoni otsustest, et täiendada otsust kohaldada reeglit viiskümmend üks. ja see diskretsiooniõigus peaks kehtima kohe esimeste konverentsi algusest peale. ja on väga õigeaegne ka see hetk, sest minu esimees just sisenes saali. kuid me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 jah äh, see ettepanek muuta asjade käiku on selline, et mina alati pooldanud õigusliku selguse saavutamist ja kui õiguslikuks selgus seda nõuab, me peaksime kodukorda muutma ja mitte viitama mingisugustele artiklitele ja jätma selle otsustada esimeste konverentsile. ma olen alati pooldanud väga selgeid täpseid kodukorrareegleid ja vajadusel tuleks neid ka muuta. kui me nüüd esitame küsimuse, kas seda reeglit peaks kohaldama ainult esimese lugemise etapis või terve õigusloomeprotsessi jooksul, mina leian, et see peaks kehtima õigusloomeprotsessi terve kestvuse jooksul, vastasel juhul pole sellel asjal mõtet, sest õigusloomeprotsess koosneb mitmest lugemisest, mitte ainult ühest ja seega vahetegemine esimese lugemise ja järgnevate lugemiste vahel minu arvates ei ole mõttekas. vastates teisele ja kolmandale küsimusele, ma ei taha nendes kohta oma arvamust avaldada. ma ei ole jõudnud veel nendega põhjalikult tutvuda. kuid ma kutsuksin üles äh, muutma kodukorra reegleid, et nad oleksid selgemad ja mitte jätma seda esimeste konverentsi otsustada. ma olen uus parlamendiliige ja mulle tundub, et praegu on parlamendi koosseisus tugevad komisjonid, kes suudavad oma tahet läbi suruda esimeste konverentsil ja sageli need, kes kohal ei ole, ei mõista, kuidas otsuseid tehakse. Vedo altri, si, prego, Guerrero. ma näen, et seal on veel sõnasoovijaid. tänan, esimees. see oli suurepärane õppetund Itaalia avaliku õiguse ja selle tõlgendamise kohta. oli hetked, kui me ei suutnud isegi jälgida seda täpselt kuid ma arvan, et äh, sellega kaasneb üks oluline probleem, mis vajab lahendamist. me oleme nõus, et probleem ei ole selle reegli kohaldamisega esimesel lugemisel. sest äh, siis on äh, mõlemad komisjonid kaasatud ja osalejad, kuid probleem tekib teisel lugemisel. juhul kui toimub teine lugemine, sest nagu meie esimees ütles, siiani on kõik sujunud hästi ja saavutatud kokkulepped juba esimesel lugemisel. kui aga tekib selline olukord, mis tingib teist lugemist, siis me peame kinni pidama teatud menetluslikest, menetluslikest reeglitest, tähtaegadest, kokkuleppe saavutamise vajadusest ja nii edasi. aga ei ole veel arutatud seda, kas lõpp arutlustel äh, peavad mõlemad komisjonid olema kaasatud või mitte, sest me oleme kõik nõus, et meil on üks ühine õigusloomeline menetlus ja kui langetatakse lõplik otsus, siis me peame tagama selle, et kahe komisjoni koostöö ei kao ühtäkki ära. me peaksime seetõttu mõtlema sellele, et kodukorras oleks ka selline reegel, mis reguleerib menetluslikke probleeme teise lugemise ajal. ma arvan, et me peaksime mõtlema sellele, et me peaksime lisama täiendava reegli kodukorda, sest vastasel juhul peab esimeste konverents ad hoc otsuseid langetama, kuna puudub vastav kord kuna tegemist on lühendatud tähtaegadega, erinevate meetoditega, mida tuleb kasutada äh, võrreldes olukordadega, kus on kasutatud ainult üks komisjon või ainult üks vastutav komisjon. mulle tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole selles küsimuses. ja ma nüüd järgnevalt koostan ka raporti, arvestades teie tähelepanekuid ja märkuseid ja viitan sellele, et me pooldame kodukorrareeglite muutmist. ja mitte niivõrd nende tõlgendamist. praegune kord, eh, praegune reegel peaks olema kohaldatav õigusloomeprotsessi kõigil etappidel, kuid me peaksime rohkem pöörama tähelepanu ka teisele etapile, teisele lugemisele, võimalikult kolmale lugemisele me peaksime arvestama ka tähtaegu mida tuleks täita ja millest kinni pidada. ja lisaks äh, sellele nõudele, mis reegel ütleb, et äh, reegel viis üksteist, viiskümmend üks kasutamisel peab olema tegemist väga olulise küsimusega, tuleks veel võib-olla täiendada äh, seda reeglit ka sellega, et on ähm, tegemist selliste küsimustega, kus on raske kindlaks määrata kahe erineva komisjoni pädevust, siis tuleks kaasata mõlemad komisjonid kogu protsessi käigus ja see oleks siis tingimus kodukorra reegli viiskümmend üks kohaldamiseks. ja ma arvan, et raport saab valmis jaanuariks loodetavasti ja ma vajan ka teie mõtteid selleks ajaks ja ma arvan, et tegemist saab olema kodukorra reegli Ähm, väheolulise muudatusega ja tänase pärastlõuna päevakorra viimane punkt on äh, viimase ülemkogu järeldused, mitte kõik järeldused, kuid härra Duff soovis, et me keskenduksime nendele järeldustele, äh, mis eelkõige seonduvad põhiseaduse mõõtmega ja äh, majandus- valitsemise aspektidega. ma täpselt ei teagi, kuidas seda arutelu sisse juhatada ja ma arvan, kõige parem oleks tutvuda, lugeda neid järeldusi, kas te olete näinud ametlikku teksti juba. sellisel juhul ma avan arutelu lähtudes nendest järeldustest, millega te olete juba tutvunud. võib-olla härra Tahv tahab nüüd siis juhatada selle arutelu um,. You esimees, ma olen teile väga tänulik, et te annate võimaluse arvamusi vahetada, sest tegemist on üliolulise teemaga. eriti just meie komisjoni jaoks, kuid samas ka kogu parlamendile. aluslepingute muutumine võib olla minu arvates väga positiivne aspekt ning me peaksime väga hoolikalt mõtlema selle üle, kuidas me oma seisukohta esitame nõukogule. Nemad pakuvad välja artikkel sada kakskümmend kaks muutmist, selle punkti kahte kogu artikli tähendus muutub sellega ning see võimaldaks meil rakendada ajutist kriisiohje meedet. see vastab tõesti tõele ning meil oleks selle abil võimalik alaliselt seda ohjeldada tegemist võib olla millegiga, mis on täiesti äh, erakordne. ning mis puutub äh, vanadesse liikmesriikidesse, siis ähm, nendes riikides on praegu muutunud ähm, kriisiolukord täiesti krooniliseks me räägime siinkohal äh, kogu artikli täiesti fundamentaalsest muutusest. ning kuidas seda äh, saaks äh, kohaldada artikliga sada kakskümmend viis kus on kirjas väljaõutamisklauslit puudutavad põhimõtted. see, seal on kirjas, et see peaks toimuma kiirendatud korras, kogu aluslepingu läbivaatamine. võiks ju sellele vastu väita, öeldes, et äh, kui riik ei suuda oma äh, võlga ära maksta ning satub raskustesse, nii sellisel juhul on äh, toimunud muutused niivõrd äh, suured, et et see mõjutab ka juba pädevuste üleandmist ning seega ei saa kohaldada kogu meedete ülevaatamist. ning me peaksime hoolikalt jälgima seda, mida meile praegu välja pakutakse. kas me, ähm, kas me võiksime selle kohta oma arvamuse välja kujundada? mind aga hämmastab asjaolu, et Äh, selle muudatuse tegemine ei ole tegelikult piisav vastus küsimusele. sest äh, see ei aita äh, majandus- ja rahaliidul raskustest välja tulla. ning see ei aita ka rahvusvahelisi finantsturgusid ega ka tavakodanikke. tegemist ei ole majandusjuhtimisega föderaalliidus. on ju kokku lepitud see, et selline samm tuleb praegu just teha kuid äh, minu arvates on meie jaoks väga mõistlik, meie kui parlamendi jaoks ning samuti ka komisjoni jaoks, leppida kokku selles pealtnäha äh, väga lihtsas, lihtsustatud äh, aluslepingu ümbervaatamises, muudatustes pikemaajalises perspektiivis äh, peaksime võtma arvesse kõiki asjasse puutuvaid äh, samme, mis on vajalik teha selleks, et äh, olukorda muuta ning selleks, et kriisist välja tulla. kui nõukogu tahab saavutada olukorda, et rahvusriikide majandust ja poliitikat juhtut-, juhatakse tsentraliseeritult, siis, siis äh, rajatakse sellega äh, föderaalpoliitika äh, ning see oleks väga suur viga. osaliselt seetõttu, et koordineerimine, kogu süsteemi koordineerimine ei funktsioneeriks Äh, tulevikus, nii nagu see ei ole funktsioneerinud ka minevikus. teiselt poolt aga seetõttu, et äh, demokraatlikult on see täiesti vastuvõetamatu lõpetuseks tahaksin teema kohta öelda seda, et ja ma arvan, et me oleme kõik nõus, et seda peab tegema, et me läheme edasi majanduse rangema juhtimise poole liidus, siis peaksime me võtma vastu ka samme, mis tugevdaks institutsioonide pädevusi ning ennekõike parlamendi omasid. nagu te hästi teate, siis mina tegelen parlamendi reformiga ning äh, ähm, seal on kirjas, et aluslepingut äh, tuleks muuta. samuti viitaksin ma siinkohal oleks ka väga soovitav, et parlamendil oleks ähm, parlamendil oleks võimalik majandusjuhtimist tõhustada ning võtta otsuseid äh, selles suhtes vastu seega on tegemist väga oluliste äh, küsimustega, millest me peame siin komisjonis väga põhjalikult rääkima ning äh, me peame komisjonilt aru pärima ning äh, samuti Van Rompuylt, ülemkogu presidendilt küsima, mida ta tegelikult silmas peab ja mis on tema eesmärgid. me ei peaks nõustuma sellega, et äh, parlament ei suuda protsessi mõjutada. aitäh, härra Dav, härra Mendes soovib sõna. kui me rääkisime põhiseadus lepingust, siis äh, pandi paika töögrupp, mis äh, pidi analüüsima seda, kuidas aluslepinguid muuta. ning tulemused ei olnud eriti head, meil puudus omavahel konsensus. ainukene asi, mis me suutsime saavutada, on see, et Euroopa Liit koordineerib äh, liikmesriikide majanduspoliitikat ning valitsused väitsid, et nende ähm, poliit-, majanduspoliitikat juhitakse äh, Euroopa Liidu poliitikate abil. mina tahaksin ütelda, et äh, omal ajal puudus poliitiline tahe äh, midagi ette võtta. siis saabus finantskriis ning seetõttu hakkasid asjad kiiremini liikuma. nüüd on meil vaja üle vaadata eh, Euroopa järelevalveametite, Finantsjärelevalveameti tegevust ning eh, tõhustada nende, eh, nende programmi. ma leian, et Euroopa Liidus on sellest kriisist alates toimunud väga suuri muutusi. kui varem oli meil ainult poliitiline tahe, siis nüüd on meil eluoluline vajadus midagi muuta täiesti iseenesestmõistetav, et maailmas, maailm on viimase kahekümne aasta jooksul palju muutunud, vaatame tärkava majandusega riike nagu näiteks Hiina, millel on olnud väga suur mõju asjade käiku. kakskümmend aastat tagasi ei olnud Hiinal veel maailmas nii suurt äh, võimu. praegu on see aga äh, fakt. vaadakem nüüd missugune on aluslepingute muutmisega seotud ähm, äh, seis nõukogu järeldusi lugedes ähm, leian mina, et äh, Van Rompuy'le on antud mandaat viia läbi teatud asjaolusid, äh, pidi toimuma suur Äh, uurimus, lõpuks on meil siin ainult arvamus selle kohta, kuidas äh, päästa ähm, majanduslikus kriisis olevaid riike hädast välja y eso me parece que, que hay que evitar problemas. kui põhiseaduskomi-, eh, komisjon eh, on pirtsukas, siis, eh, pirtsakas, siis ta võib lihtsalt öelda, et et see artiklit sada kakskümmend kaks ei saa kohaldada. aga ma arvan, et see olukorda ei lahenda, arvan, et tegemist on ainult osaga probleemist ja härra Van Rompuy ütles ka, et Äh, meil on vaja meri ületada, meil on vaja päästepaate, aga päästepaat ei asenda suurt laeva. selle metafoori kasutamisel väljendas ta olukorda väga kujundlikult, aga ta palus ka mõelda, kuidas see metafoor kehtiks teiste valdkondade puhul. kindlasti peaks meil auahnema kavad olema, mõeldes näiteks kas või sanktsioonidele, kui liikmesriigid ei pea kinni defi-, eelarve defitsiidi nõuetest ja miks mitte ka Euroopa Liidu eelarvet liikmesriikide parlamentides arutada. kus need spetsiifilised ettepanekud siis on, minu, minule on küll jäänud mure, et et praegu keskendub aluslepingu reform ainult mingisugusele spetsiifile, spetsiifilisele punktile ja kõik ülejäänu jäetakse kõrvale ja kui tõesti see nii on, siis see teeb mulle muret. kui me, kui me nüüd loome selle väljaaitamissüsteemi, siis see on iseenesest hea, aga see kõik ju ei lahenda, ta ei lahenda vajadust muuta olulisi aspekte. Maastrichti leping on ju meil kehtinud juba aastaid ja kui me räägime majanduse olukorrast, siis ükstaspuha, mis sõnu me kasutame, tõhustatud majandusjuhtimine või muud, kõige tähtsam on Euroopa majandus tugevamaks teha ja äh, selle, seetõttu on vaja organiseerida läbivaatamisprotsess, äh, mitte kokku kutsuda mingi konvent nii palju, kui mina järeldustest aru sain, siis äh, ollakse valmis seda tegema, aga kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ühineb juba Horvaatia ja, ja, ja arvatakse, et on, on piisavalt aega, aga meie siin komisjonis ja Euroopa Parlamendis peame küll olema väga ettevaatlikud, kui räägitakse poliitilistest reformidest juriidiliselt on, on reformi vaja, osadel liikmesriikidel on probleeme sellega, aga minul, minu jaoks ei ole see reform piisav. arvan, et praegune reformikava ei ole tulevikku suunatud, me peame kaugemale vaatama, me peame rohkem sisu andma reformidele ja Euroopa Parlament on valmis koostööd tegema teiste institutsioonidega, kui oleks tegemist tõesti põhimõttelise reformiga. siis, siis oleks küll vaja konvendi kokkukukkumist, kokkukutsumist. aga kõigi nende majandusjuhtimise küsimuste lahendamine, ma ei tea, kuidas neid lahendada ilma selle konvendita. ma olen öelnud küll, et konventi pole vaja, kui mingisugust ühte kindlat punkti on vaja reformida või muuta, aga olukord on ju hoopis teistsugune. kui neid ülemkogu järeldusi lugeda, siis saate aru, et on vaja põhimõttelist reformi minu arvates peaks ülemkogu ka mõtlema artikli saja kahekümne kahe peale ja küsima endalt, kas ei peaks äh, majandusjuhtimise puhul hoopis äh, kogu olukorda põhjalikumalt arutama ja analüüsima. meie peaksime teatavaks tegema, mis on meie sõnum, selge sõnumi esitama järgnevatel kuudel. president Van Rompuy on mandaat ja osa sellest puudutab ka suhteid liikmesriikidega, mis on ju õige, aga ta peab suhtlema ka teiste institutsioonidega ja rääkima sellest, mis siis on selle reformi sisu kui me nüüd siin neid asju räägime ja arutame omavahel, siis peame kaaluma ka president Puusekiga selle küsimuse arutamist ja, ja, ja me peame välja selgitama, mis on Euroopa Liidu tegelikud vajadused praegu. E aitäh äh, härra Mendesile selle, äh, e-, selle vahele, selle, selle sõnavõtu eest qui est normalement traité dans la commission économique. Äh, me räägime siin praegu ähm, küsimustest, mis puudutavad majanduskomisjoni, äh, kui meil on töö, kes on need parlamentäärid, kes, kes sisuliselt saavad selle teemaga äh, tegeleda? praegusel hetkel saab konstateerida, et reaktsioon ülemkogu, kogu järeldustele oli nii-öelda segane. mina isiklikult olin üllatunud härra Trichet reaktsiooni üle, sellepärast et tema on ju Euroopa Keskpanga president ja reedel pressis, see tähendab nädal pärast äh, tippkohtumist, äh, ütles veel kord, et temal on teatud kartused äh, vastu võetud paketi osas ja ütles, et see ei ole piisav. muide, see ühtib härra Mendes de Vigos, Vigo äh, sõnavõtuga. nimelt äh, arvestada, et me ei lähe äh, piisavalt kaugele, see tähendab, meil on vaja palju veenvamaid mehhanisme ja teatud määral on vaja ka püüda palju kaugemale minna kui need meetmed, mille kohta võeti otsus ülemkogu paketis mina usun, et härra Trichet kriitika ja märkused nende mehhanismide kohta, mis võeti vastu ennetavalt või süsteemi korrig-, korrigeerimise eesmärgil, ei muuda tegelikult midagi süst-, süsteemi ja süsteemiks probleemi olemus ei muutu ja praegu me räägime artiklite saja kahekümne ühest ja saja kahekümne kahest Euroopa Liidu toimimise lepingus, mõlemal puhul muide, kas siis majanduspoliitika või siis majandus äh, stabiilsuspakti äh, puhul saab äh, ainult nõukogu protsessi käivitada. ja härra Reini septembris tehtud ettepanekus, minu meelest oli see kahekümne üheksandal septembril, arvestades siis äh, äh, töörühma, vastava töörühma tööd, mm, räägiti just saja, artiklist sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, kõigepealt on vaja äh, kvalifitseeritud häälte enamust nõukogus, et üldse mingit mehhanism käivituks. aga selle kvalifitseeritud häälte enamuse jaoks on vaja, vaja poliitilist tahet, sest teisest küljest võib tekkida ka blokeeriv vähemus ja siis ei saa jälle midagi otsustada. seda on juba juhtunud, näete, Prantsusmaa ja eh, Saksamaa võivad kokku leppida, et, et et stabiilsuspakti ei kohaldata ja ei kohaldatagi. nii võib minna. ja muide, nii läkski aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat viis. mina arvan, et see pakett on kindlasti edasiminek. ülemkogu kindlasti tegi olulisi ettepanekuid, aga põhimõtteline küsimus jääb see puudutab seda mehhanismi, läbivaatamismehhanismi käivitamist, see on, see, see on nagu poolautomaatne nõukogus ja, ja mitte midagi muud ei saagi otsustada, sest artiklites sada kakskümmend üks ja sada kakskümmend kuus on kõik juba sätestatud. et es- ja veel tekkis küsimus, kas mitte muuta artiklit sada kakskümmend kaks, et luua palju stabiilsem alus eh, vajaduse korral sekkumiseks, et tagada finantsstabiilsus. eelmisest nädalast on meil jälle eh, üheksasada baasipunkt samuti äh, Kreeka võlakirjade äh, hind muutunud ja äh, jällegi muudetakse neid baasipunkte natukene, tõsteti Iirimaa jaoks natukene Pran-, Portugali jaoks, selleks, et et siis see diskussioon niimoodi innustaks finantsturge aga Euroopa Parlamendi seisukoht, mis see siis võiks olla? Eh, kindlasti teatud hetkel, ma ei tea, millal, pärast detsembrit näiteks mm, nõuab nõukogu, et artikli nelikümmend kaheksa lõige, eh, lõiget kuus kohaldatakse, siis eh, nõutakse aluslepingu lihtsustatud läbivaatamist. mis meie siis saame teha? meie saame ainult nõuda, nõu anda. see on niisugune formaalne tingimus, mingisugust mis nõu me siis ikka anname, kuigi meil on oma roll. aga seda rolli tuleb mängida ja nüüd siis küsime endalt, millest meie suhtumine siis sõltub. kõigepealt peab Äh, ära ootama, milliseid muudatusi soovitakse teha. täna me ju ei saa veel midagi läbi vaadata, kui meil ei olegi teksti, äh, kus on räägitud artikli saja kahekümne kahe muudatustest. Äh, me tahame teada, kui kaugele need muudatused lähevad, kas on tegemist põhimõtteliste muudatustega ja nii edasi. teiseks peame ootama ka ära majanduskomisjoni seisukoha on täiesti võimalik, et nemad teevad meile ettepaneku hoopis mingisuguseks moeks, muuks muudatuseks aluslepingus. siiani äh, pidurdasid meid artiklid sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kuus, mis puudutasid siis äh, raaduspoliitikat sada kakskümmend seitse kuni sada kolmkümmend kaks. Äh, probleem ikkagi jääb seni turud äh, äh, soovivad automaatseid sekkumismehhanisme, aga äh, aluslepingute järgi saab alustada menetlust ainult nõukogu. seega tuleb kuidagi ühenduse tasandil mingisugune mehhanism vastu võtta ja, ja selleks on vaja aluslepingut muuta, sada kakskümmend üks võib-olla, sada kakskümmend kuus, muide see puudutab ainult Eurotsooni ja rahanduspoliitikat, ootame siis ära, ootame ära, mis Euroopa Parlamendi spetsialistid majanduskomisjonis arvavad. kui nad arvavad, et on vaja palju kaugemale minna sellest ettepanekust, mille ülemkogu tegi, või siis arvavad, nad võivad ka öelda, et võib praeguse, praegusi seisukohti edasi arendada ma arvan ära, et me peame nõukogu ettepaneku või ülemkogu ettepaneku ära ootama, milliseid muudatusi nad siis saja kahe, artikli sada kakskümmend kaks soovivad. ja loomulikult on selge see, et nii ei saa öelda, et, et nõukogus, et ühte artiklit võib muuta, teist ei või soovitakse ikkagi mingisugune mingi süsteemi muuta ja muide, seetõttu ongi väga tugev soov muuta seda artiklit sada kakskümmend kaks. samasuguseid argumente võib alati äh, kasutada ka teiste artiklite muutmiseks. alati võib sellise äh, sama nupu peale vajutada selle äh, meil peab olema selline mehhanism, et Euroopa Parlament saaks kasutada seda mehhanismi aluslepingute muudatuste soovitamiseks, et ka tugevikus, tulevikus Euroopa Liit paremini funktsioneeriks. kõigepealt kuulame ära, mis, mida soovib nõukogu, ülemkogu ja teiseks kuulame ära või ootame ära, mida arvavad kolleegid majanduskomisjonist, kas on vaja praegusest seisukohast kaugemale minna või mitte suur tänu, härra Fershov. härra Gordjeres on palunud sõna. aitäh, ähm, esimees, ka mulle tundub, et tegemist on väga olulise hetkega parlament peab võtma endale aktiivse rolli, me peame paika panema konkreetse strateegia ning jõudma konkreetsete eesmärkideni mõistagi, kui me vaatame nüüd siis täpsemalt, siis äh, tuleb ära oodata konkreetne ettepanek, ent juba ennetavalt võime me sa artikkel sada kakskümmend kaks muudatusi juba ette näha, seda on võimalik aimata. nagu öeldud, siis eesmärgiks on teha võimalikult äh, vähene või väike reform, ent mis aitab meil alaliselt äh, kriisiohje strateegiat kasutada ning äh, sada kakskümmend kaks kaks punkt äh, aitas meid eelnevatel kuudel juba välja suurtest raskustest, raskustest. ma ei ole oma kolleegidega täieliselt, äh, täielikult nõus meile pakub kõige rohkem muret asjaolu, millest me oleme juba eelnevalt väga mitmeid kordi rääkinud, nimelt luua mehhanismid, eh, mis eh, lähevad eh, kogu aeg aina kaugemale ühenduse meetodist, me anname ülesandeid erinevatele agentuuridele ning minu arvates see ei ole hea, me peame paika panema kõige tõhusama taktika ning minu arvates on võimalik äh, majanduskomisjoni liikmetega luua üks ähm, arutelu, äh, kuulata ära nende arvamus ning ar-, küsida, mida nemad ähm, arvavad artiklite sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks ja sada kakskümmend kuus muutmisest. ning äh, me saame niimoodi paika panna, mis on teostatav ent eh, mis samas oleks ka piisavalt eh, ambitsioonikas ning mis võimaldaks parlamendil eh, lihtmenetluse korras asju lahendada. nii et me ei heida nõndanimetatud ainult kinnast välja, vaid suudame ka konkreetsete eesmärkideni jõuda me oleme juba mõningaid aspekte siin puudutanud, nagu härra Tahv ütles, ma leian, et tuleb austada ka eh, demokraatlikku, demokraatlikud eh, legitiimsust. siinkohal tuleb meil puudutada mitmeid äärmiselt olulisi punkte, nimelt parlamendi roll eh, sellise kriisi ohjemehhanismi aktiveerimisel niisiis, me võime muuta ka teisi artikleid, kuid artikkel sada kakskümmend kaks muutmiseks on ka mitmeid erinevaid viisi, viise. võiks koostada ambitsio-, väga ambitsioonika paketi, on ka teisi teemasid, millest praegu on ähm, siin teistel koosolekutes äh, väga laialdane arutelu, ähm, nende hulgas ka äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve küsimused ning kuidas oma ressursse paremini kasutada. meie komisjonis peaks äh, Eh, järgnema arutelu, me peaksime kaasama eh, fraktsioonid, kuna tegemist on poliitilise otsusega ning me peaksime valmistuma ehm, nõupidamisteks, mis võimaldaks meil juba ühiste seisukohtadega nõupidamise laua taha astuda. aitäh, eh, sõna on härra Teinil jah, ma arvan, et ülemkogu on välja pakkunud väga pragmaatilise lahenduse. võib-olla nagu kolleegid täna ütlesid, on õige, et seda lahendust tuleks edasi arendada. see nõuab suuremat tööd, kuid äh, kui me tahame aluslepinguid põhi, mm, ulatuslikult muuta, siis see äh, eeldab rahvahääletust liikmesriikides ja ma ei usu, et sellisel juhul meil õnnestub see aastaks kaks tuhat kolmteist lõpule viia, selleks ajaks need kaitsemeetmed lõpevad, kas me äh, tahame siiski teha väiksemaid muudatusi või mitte, sest meie niimoodi abimeetmete võrk äh, on äh, Saksa maksumaksjate õlgadele sattunud arvestades ka põhiseaduskohtusse esitatud kaebusi ja vastavalt Saksamaa kohtute andmetele äh, need vaidlused jätkuvad. ei pea olema põhiseadusküsimuste ekspert, et mõista, et ka edaspidi võib seda ette tulla. ja seetõttu on parem äh, selle asjaga kohe tegeleda. ja kui me mõtleme sellele, mida ülemkogu pakub äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaiguks, siis me peaksime arvestama sellega, et Ehm, ilmseks selleks ajaks lahendust ei leita ja see on selge, kuna tegemist on suure probleemiga ja selle osas ei ole saavutatud veel üksmeelt. Äh, härra Mendes viitas sellele, et juba kriisi alguse aeg suutud riigid omavahel kokku leppida ja ma kardan, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaiguks me ei ole edu saavutanud härra Brons, tänan esimees. tegelikult on raske selleks aruteluks äh, ette valmistuda, kui päevakorda muudetud. mulle tundub, et, et ettepanek muuta artiklit sada kakskümmend kaks, et äh, tagada majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimist, see puudutab ainult euroala riike. kuid taolised mm, muudatused äh, sageli hakkavad ise mõjutama terve protsessi ja ma ei tea, kas te olete aru saanud sellest, et kui me räägime majanduse juhtimisest, siis need meetod laienevad ka mitte euroala riikidele. Ähm, kui me lähtume eelduses, et lõppkokkuvõttes kõik riigid ühinevad euroalaga. kui seda laiendatakse ka mitte euroala riikidele, siis see tähendab ka majandussuveräänsuse üleandmist, mis peaks kaasa tooma ka rahvahääletuse Ühendkuningriigis. kuid loomulikult Ühendkuningriigi probleemid ei ole meie komisjoni otsustada onorevole Moreira. härra Moreira. ma leian, et me peaksime siin vahet tegema kahe asja vahel. üks asi on teada, millisel määral peab Euroopa Liit vahele sekkuma selleks, et majanduslikke võlge äh, tagada või neid välja aitama, mis on tekkinud kriisi tagajärjel. teiseks, millised äh, muutused on vaja ära teha selleks, et äh, poliitilist reformi läbi viia. teine küsimus on meie ainupädevuses oma teatises ütleb ülemkogu tegelikult, et äh, on vaja muuta ära ainult artikkel sada kakskümmend kaks. selleks, et äh, anda tugev põhiseaduslik alus mehhanismile, mis aitaks välja finantsraskustesse sattunud riike. Saksamaa on väga Äh, mures selles suhtes, äh, kuidas sellist ähm, väljaaitamismehhanismi alaliselt rakendada. meie komisjon ning parlament tervikuna peaksid üritama seda äh, Saksamaa hirmu elimineerida või me peaksime vältima olukorda, et Saksamaa ähm, kardab sellist muudatust me peaksime aru saama, kuidas ähm, artiklit muuta, selleks et äh, meie eesmärgid oleksid realistlikult äh, teostatavad mõned väidavad, et aluslepingute selline muutmine võiks olla negatiivsete tagajärgedega, sest see ei võimalda meil olukorda põhjalikult parandada ning samuti ei paraneks ka integreerit-, integreeritumaks järelevalvemehhanism. selliste muudatustega ei ole võimalik midagi muuta. üks asi on see, mida mõtleme meie ning äh, teine asi on see, mis on tegelikult äh, teostatav. mina leian, et praegusel hetkel ei ole olemas poliitilist tahet, mis äh, võimaldaks meil aluslepinguid põhjalikumalt muuta. on küll tõsi see, et pärast Lissaboni lepingu äh, vastuvõtmist on inimesed väsinud, avalik arvamus ei ole valmis praegu alustama uuesti aluslepingute muutmise protseduuri Euroopa Liidus. teine asi on see, et ma arvan, et ei ole eriti pragmaatiline väita, et mõned riigid, nagu näiteks Ühendkuningriik, aga mitte ainult, on ka teisi riike, oleksid valmis aktsepteerima sellist aluslepingut, mis suurendaks integratsiooni ning vahelesekkumismehhanisme ma ei usu, et see on äh, reaalne, ma arvan, et on täielik illusioon, et selline asi võiks toimuda. niisiis, selleks, et negatiivseid mõjusid vähendama, peaksime me mõtlema sellele, peaksime leidma teisi lahendusi, peaksime mõtlema sellele, kuidas meie muudatus võiks olla ambitsioonikam ning kuidas sellist ambitsioonikat muutust ka läbi viia. niisiis, te teate, millised on minu isiklikud seisukohad, te teate, et mina olen suurema integratsiooni poolt ning pooldan föderalismi, kuid ma olen samas ka realist ning äh, ma leian, et me peame vaatama muutusi realistlikest seisukohtadest lähtuvalt me ei saa ütelda ühel teatud hetkel, et me peame võtma vastu uusi aluslepingute muutusi, välja arvatud juhul, kui me, see saab aktsepteeritud kõikide poolt. seega mina leian, et me peaksime lühiajalises perspektiivis vaatama suurema aluslepingute muutuse poolt. aitäh! sõna on uuel kõnelejal suur tänu, ma teen kiirelt, sellepärast et sõnasoovide nimekiri on pikk. mina samuti sooviksin tagasi tulla otsuse pragmaatilise iseloomu juurde, kui rääkida nõukogu järeldustest või nõukogu järeldustest, äh, äh, nad ikkagi tundsid vastutust koostööd äh, tuleb kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks paika panna siiski mingi mehhanism, e, et meil oleks mingisugune kriisi ohjamise mehhanism ja nüüd arvestades siis neid tähtaegu ja e, juriidilisi piiranguid, mis tulenevad Karlsruhe e, kohtuotsustest, siis tõesti kutsun üles praktiliselt lähenema nendele küsimustele nii nagu ka minu kolleegid, usun ma, et et ei ole eriti realistlik ette näha aluslepingu muutusi, mis äh, läheksid äh, kaugemale, laiemale ja just nende äh, kuupäevade raames, mis nõuavad meilt siis uut mehhanismi aastaks kaks tuhat kolmteist, peab ikka realistlikult aluslepingu muudatusele lähenema, see peaks ikkagi pii-, piirduma ühe eesmärgiga ja teatud kindla ajaga. nüüd praegusel hetkel tekib ka küsimus, mis on Euroopa Parlamendi roll, loomulikult eh, nüüd on tegemist eh, selle eh, esimese aluslepingu muudatusega alates sellest, kui Lissaboni lepingus, leping jõustus ja meil ei ole mingeid analoogseid protseduure, eh, mille järgi nüüd siin otsustada, kuidas parlament peab käituma. parlamentil on eh, vastavalt Lissaboni lepingule nüüd tugevdatud ja tõhustatud roll ja seetõttu aluslepingu läbivaatamise protsessis äh, mis varsti avaneb, peab kaaluma äh, hästi läbi, mis on meie eesmärk, nagu ma ütlesin, me jääme kindla teema juurde, piiratletud teema juurde ja äh, mõtleme ka, milline on Euroopa Parlamendi roll, sest meie oleme kindlasti üks osaline ähm, aluslepingu muu-, läbivaatamises, tänan praegu on meil siin toimumas esimene arutelu väga tõsistel teemadel, mida ei ole võimalik äh, kohe lahendada ning teha seda poole tunni sees. me peame sel teemal veel kord rääkima, veel täpselt ei tea, millal. detsembris toimub äh, uus ülemkogu ning äh, võib-olla peaksime me paluma kohtumist president Puusekiga enne detsembrit nii et meil oleks võimalik täpsemalt väljendada kõiki oma muresid ning väljendada ka oma arvamust. ma vabandan, et ähm, see päevakorrapunkt ei olnud äh, korralikult ette valmistatud ning et me muutsime seda viimasel hetkel. ma tänan teid ning mulle tundub, et te olete minuga nõus niisiis on praeguseks koosolek lõpetatud, ma pean lõpetuseks ütlema, et alguses ma unustasin teile meelde tuletada, et meie sekretäriaat, sekretäriaadis töötab uus ametnik, kelle nimi on Meemets. teda, ta on ka siin praegu meie hulgas, kus ta on? ahah, seal ta ongi ma tervitan teda kogu komisjoni nimel, komisjon tunneb teda juba, sest mulle tundub, et ta on meiega töötanud juba varem siinsamas komisjonis ning ma soovin talle, et äh, tal oleks meeldiv koostöö meiega. tänan teid ja äh, nägemiseni!